lõpetan arutelu ja hääletame seda äh, raportit homme kell kaksteist. suur aitäh ja liigume nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, kolleeg Kaarensi raport liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelised energiakokkulepped. Yeah, I am just wondering whether ma lihtsalt vaatan, kas volinik De Hucht esindab komisjoni, ei, siiski mitte volinik Ottinger on teretulnud. ma arvan, et me saame hetke pärast alustada, kui äh, volinik on oma koha sisse võtnud. So we can start from the saame alustada sellega, et kõigepealt härra raportöör saab neli minutit, palun, härra Karins Godājamais priekšsēdētāji kungs. Lugupeetud president, lugupeetud volinik, kolleegid. me teame, et Euroopa Liidus sõltume me energiaimpordist väga tõsiselt. gaasisektoris on sõltuvus kuuskümmend protsenti ja see on suurenemas naftasektoris on see enam kui kaheksakümmend protsenti. loomulikult on meile Euroopas väga oluline see, et meil on tarnekindlus. kuidas see toimib tänapäeval? igal liikmesriigil on kahepoolsed kokkulepped kolmandate riikidega, tarnijatega eh, energia tarnimiseks kuid kõik need äh, kokkulepped äh, ei ole läbipaistvad, keegi ei tea, mis seal kirjas on, välja arvatud konkreetne liikmesriik. loomulikult on võimalik, et me ei pea kinni Euroopa seadusandlusest, konkurents, äh, taristu, tarne, marsruudid, mida see kõik meile tähendab see tähendab seda, et meile kui, meie kui tarbijad kannatame selle all, meil ei ole konkurentsi, hinnad on kõrgemad, meil ei ole Euroopa tasandi koordineerimist ja iga liikmesriigil on oma lähenemine, igaüks seisab enda eest. milline on meie ettepanek? Euroopa Nõukogu järeldused kahe tuhande üheteistkümnendast aastast teevad ettepaneku, et komisjon peaks pakkuma mingisuguse lahenduse olukorra parendamiseks. komisjon on seda teinud ja seda me täna arutamegi. ja milline on see põhilähenemine, lihtsustatud lähenemine? ettepanek on selline, et meil on vaja teabevahetus eh, informatsioon, eh, mehhanismi, kus liikmesriigid edastavad informatsiooni kahepoolsete kokkulepete kokku, kohta. seejärel saab komisjon neid hinnata, vaadata, kas need vastavad Euroopa Liidu seadustele ja eh, regulatsioonidele ja on võimalik näha, kas on ka mingisugune koordineerimismehhanism Äh, selleks, et Euroopa saaks tarnijatega ühel häälel rääkida. senimaani, kui me komisjonis seda teemat oleme arutanud, oli meil täielik ühehäälsus, me peame komisjoni toetama, me peame komisjoni äh, langemust tuhe, äh, tugevdame ning üheksakümmend protsenti komisjoni liikmetest toetas seda meil oli väga suur volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks. me kohtusime variraportööriga ja toimus kokkupõrge Euroopa Nõukogu sisuliselt ei tahtnud seda seadusandlust. Taani eesistumise ajal kolme triloogi käigus saavutasime me saavutada kompromissi mis on vastuvõetav parlamendile ja Euroopa Nõukogule. ja see ettepanek on järgmine. komisjonil oleks võimalus andmete vahetusmehhanismi koostamiseks, liikmesriigid edastaksid kõik vajaliku teabe nende lepingute kohta, eh, nii varasemate kui tulevaste suhtes ja komisjon saaks vaadata, kas kõik on arvestatud ning see peaks aitama komisjoni koostajad ka kolmandate riikidega. mis siin aga puudu on, on see, et komisjon võiks sekkuda protsessi algfaasis. Euroopa Nõukogu oli selle vastu mina paluksin, et kolleegid toetaksid seda kompromissettepanekut me liigume samm-sammu haaval ühtse Euroopa poliit-, energiapoliitika suunas, mis on meie tarbijate huvides, suur tänu! aitäh! nüüd lugupeetud volinik Ottinger, teil on sõna komisjoni nimel. lugupeetud president, daamid ja härrad me ei ürita esimest korda saada tugevat ühispositsiooni energiapoliitika valdkonnas. ma võin vaid olla nõus raportööriga, ta tunneb kogu seda taustamehhanismi ja ma sooviksin tänada teda tema pühendumuse ja diplomaatilise lähenemise eest ja loodetavasti on tegemist ka väga eduka protsessiga milles siis küsimus on? ühelt poolt on meil äh, riikidevahelised kokkulepped, liikmesriigid kolmandate riikidega, ja need ei ole täielikult kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ja need kokkulepped ei ole mitte sel-, sellised mitte sellepärast, et teistele liikmesriikidele närvidele käia, ning äh, minu arvates see, mis puudutab tõlgendamist, me peame öö, äh, otsustama, millised kokkulepped on vastavad Euroopa Liidu õigusega liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel ning juhul, kui need ei ole vastavuses, siis mida peab tegema selleks, et neid muuta ning teiseks, tegemist on konkurentsieelisega või konkurentsiprobleemidega, kui tarnija ja vastav riik teab kõiki neid äh, kohustusi, liikmesriik aga teab ainult oma õigusi, siis ei ole nende äh, võimalused võrdsed ja läbipaistvus võiks äh, seda olukorda tunduvalt parendada. tavaliselt on kaasatud erainvesteeringud ülekandevõrkudesse, eriti gaasi puhul on see tihtipeale nii. Äh, taristuprojektid aga nõuavad teatavat äh, õiguskindlust see, et kokkulepped sõlmivad riigid vajavad äh, läbipaistvust ning kokkulepped peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ja vältima peab saama äh, ka selliseid ähm, sobimatuid äh, üllatusi ja õiguskindlus peaks suurendama ka investeeringuid. see kompromiss ei olnud meie esialgne nägemus ja parlament samuti ei pidanud seda silmas, tegemist on aga esimese sammuga. sellega oleme me esimest korda suutnud äh, luua teataval määral Euroopa siis energiapoliitika ning ilmselt ei ole see midagi, mis äh, saab olla lihtne. kõik ettepanekud ettepanekus mis äh, nõuavad valitsustevahelisi kokkuleppeid ja nende läbivaatamist, nõuavad seda, et komisjon äh, peab saama osaleda vaatlejana ning samuti ka võimalust piisavalt äh, varakult lepingute puhul nende võrdlemist, hindamist Euroopa õiguse vallas sest see mõjutab ühisturgu ja liikmesriikide olukorda ja tarnijaid äh, me peame kõik need dokumentidesse suutma sisendada, suur tänu parlamendile tehtud töö eest ja me peame suutma tagada, et äh, see ka tegelikkuses ähm, nii on, meil on vaja järelevalvet uue seadusloome puhul tulevatel aastatel, see on väga oluline. komisjon hoiab silma peal, kas meil on piisavad äh, vahendid ja juhul, kui see nii ei ole, siis äh, analüüsime, kuidas me energiapoliitikat äh, Euroopa Liidu tasandil arendada, see on esimene samm ja loomulikult on vaja astuda ka täiendavaid samme, suur tänu! aitäh, lugupeetud volinik ja nüüd äh, väliskomisjoni nimel äh, proua Žannokau. lugupeetud president, esimene teabevahetusmehhanism suurendab sidusust ja ühtekuuluvust ähm, energiasuhete valdkonnas ning samal ajal tugevdab see ka strateegilist positsiooni kolmandate riikidega. räägin äh, väliskomisjoni arvamuse koostajana ja me sõltume väga palju energia impordist, mis seab ohtu meie energiaturu toimivuse ja energiatarnekindluse teabevahetusmehhanism võib äh, meie positsiooni lägimäestel, lägi, läbirääkimistel äh, tugevdada ja volinik teab, milline on olukord äh, õiguse valdkonnas, see tulenev õiguskindlus tulevikus aga puudutab investeeringuid väga positiivselt ja loodetavasti aitab see rahastada teatavaid taristuprogramme ja vähendab nende elluviimise aega. paremat koordineerimist ei saa aga tõlgendada kui paindlikkuse kaotamist ning kõik täiendavad vahendid ei arenda liikmesriikide olukordi, kes suudavad kõike seda hallata. komisjoni sekkumine võib pakkuda mitmepoolseid abivahendeid, eriti läbirääkimiste faasis nende lepingute puhul. suur tänu! suur tänu, proua Tšanukov! nüüd on sõna härra Jadol rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel, kuid teda ei ole hetkel kohal. seega lähme fraktsiooni nimel kõnelejate juurde ja kõigepealt Rahvapartei nimel äh, Pilar del Castillo Vera, palun. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik. kõigepealt sooviksin õnnitleda äh, härra Karinsit ja kõiki variraportööre, kes temaga koostööd on teinud ning otsustanud jätkata neid edasiminekuid läbirääkimiste käigus. ja seda oleme näinud triloogide puhul, mis on üsnagi keerulised olnud. suur tänu jõupingutuste eest ja otsusekindluse eest tänu nendele kolleegidele on meil nüüd mehhanism, mis esimest korda võimaldab teabevahetuse, toimub teabevahetus liikmesriikide ja komisjoni vahel, mis puudutab valitsusvahelisi kokkuleppeid energiavaldkonnas. ma arvan, et me oleme nõus, et me tahaksime süvendada seda teadmistevahetust ja, ja informatsiooni, mis puudutab energiatarneid, see on väga positiivne, see aitab energiatarneid paremini Euroopa Liidus hallata. see määrus, kui ma seda võiksin võrrelda, sellega sillutame me vajalikku teed, et edasi liikuda kiiremini, et arendada eh, siseturgu energiapaldkonnas kui me selle võimaluse kaotaksime, kui me ei jätkaks tee sillutamist, nagu mõned fraktsioonid sooviksid näha, siis kaotaksime me selle suurepärase võimaluse ja me leiaksime ennast taaskord sarnasest olukorrast, nagu me oleme täna. ja viivitus läheks meile kalliks maksma, loodetavasti homme on meil valdav enamus, kes toetab seda raportit, suur tänu, raportöör! aitäh sõna eest ja aitäh, et ajast kinni pidasite! ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Bernd Lange, palun! suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik, raportöör alustuseks sooviksin tänada raportööri tehtud töö eest eriti seda üles näidatud kannatlikkust. sooviksin tänada voliniku eh, ettepaneku eest ja kogu tehtud töö eest energiapoliitika valdkonnas, minu arvates olete sellega ka hästi hakkama saanud. see, keda ma sooviksin kritiseerida, ei ole siin, see on nõukogu. lugupeetud kolleegid, ma pean ütlema, ma olen osalenud enam kui viiekümnes triloogis või läbirääkimiste protsessis nõukoguga ja ma olen kogenud eriti just selle konkreetse teema voorus, see on midagi, mida ma ei ole varem kogenud. nõukogu on äh, esinenud väljapressija rollis ja on üritanud parlamendile selgeks teha, et parlament peab lihtsalt äh, sellega leppima trialoogis ei ole ma kunagi näinud seda, et äh, nõukogu saalist lahkuks ja mulle tundub, et äh, see on see vastuolu, mis kajastub kõnedes ja seda on kõneldud täna, meil on vaja rohkem Euroopat ja kriisiolukorras ei ole meil tegelikult vaja rohkem Euroopat, vaid me peame kokku leppima oma põhilähenemistes, lugupeetud volinik minu arvates olete teie selle põhiküsimusega kursis, energiapoliitika on majanduskasvule väga oluline ja tulevases tööstuspoliitikas, see on kõige keskmes. ja vägagi selge on see, et energiapoliitikat saab luua mõistlikult siis, kui me lepime kokku ühises, ühiselt energiatarnete lepingutes kolmandate riikidega ja ma mõistan neid, kes ütlevad, et äh, me peame üritama saavutada vähem, midagigi vähemalt. kuid see, mida me vajame, on äh, midagi sidusat äh, nende lepingute puhul. meil on vaja seda, et komisjon on kursis ja osaleb läbirääkimistega. ja vähemalt minimaalselt peame me suutma tagada seda, et meil on äh, energiapoliitika Euroopa Liidus, äh, mida tegelikkuses ka kasutatakse ja et liikmesriigid ei aja igaüks oma asja. ja me teeme muudatusettepaneku homme, mis seda puudutab ja loodetavasti saame teie toe sellele ning loodetavasti nõukogu peab sellest ka, sellega ka arvestama, lugupeetud volinik. see, millele te lõpus viitasite, on midagi, mida te väga tõsiselt võtate. see, mis puudutab äh, vastavushindamist, mida tehakse selleks, et me saaksime seda tulevikus äh, konkreetselt läbi vaadata. suur tänu, kolleeg Langen ja nüüd palun härra Kreutzmann. lugupeetud president, kolleegid, daamid ja härrad, mitmetel teemadel äh, räägime me juba ühisel Euroopa, Euroopa ühisel häälel, kahjuks ei ole see aga nii ähm, energiapoliitikas väga kahju on sellest, et komisjoni ettepanek ja Euroopa Parlamendi ambitsioonikas seisukoht on äh, Euroopa liikmesriikide poolt tagasi lükatud. nõukogul võib olla õigus, et meil ei ole Euroopa Liidu pädevust selles valdkonnas eksklusiivselt, kuid me peame mõistma, et varem või hiljem peame me energia valdkonnas ka ühel häälel rääkima, kui me tahame tarnekindlust tagada ja pikemas äh, perspektiivis Äh, taskukohast energiat saada, isegi suured äh, liikmesriigid seisavad probleemide ees ja teadvustavad endale, et mingil hetkel võime me vaid üheskoos äh, tarnekindlust tagada ja veelgi enam puudutab see väikeseid liikmesriike. meie parlament oli väga ambitsioonikas, kui me alustasime, me teadsime, et meile avaldatakse vastupanu kuid me ei oodanud sellist vastupanu nõukogult, kaaludes kõiki võimalusi, peame me äh, läbirääkimistega jätkama, meil on võimalus luua õiguslik raamistik, millele tuginedes meil on võimalik edasi liikuda ja ma arvan, et see on parem kui täielik äh, ebaõnnestumine. ja siis peaksime me lihtsalt äh, otsast peale hakkama, sooviksin tänada raportööri äh, tehtud suurepärase töö eest ja jõupingutuste eest, mis ta on teinud, aitäh. aitäh kolleeg Kreutzmannile, palun nüüd kolleeg Šimanski. härra volinik, daamid ja härrad, avatud ja konkurentsivõimelise gaasituru loomine Euroopas ei ole meie partnerite juures väga populaarne idee, viimastel aastatel on võrdse ligipääsu tagamine eh, tarneinfrastruktuurile ning eh, reekspordi idee on eh, Venemaale olnud vastumeelne, kes soovib privileege. Gazprom on konkurentsivõimeline, kuid nagu iga suur riiklik ettevõte, püüab see oma monopoli kaitsta ning kuivõrd Kesk-Euroopa turg on alaarenenud, siis saab see dikteerida ebaõiglasi hindu ja reegleid. valitsusvahelised kokkulepped aitavad sellega võidelda, nende eesmärgiks on, nendepoolse eesmärgi, eesmärgiks on vältida ühisturu kokkuleppeid kuid meie püüame siin arendada eh, kontrollimehhanisme valitsusvaheliste kokkulepete jaoks ja hoolimata eh, raportööri pingutustest oleme me sellest eh, võimalusest loobunud. aitäh, kolleeg Šimanski. palun nüüd Tsavela. aitäh, kolleegid. Karinši raport aitab lahendada mitmeid probleeme, millega Euroopa silmitsi seisab. näiteks praegusel perioodil tekkis meil energiaga varustatuse probleem Leedus ja komisjon viis siin läbi uurimuse ning on tulnud välja süüdistustega Gazpromi ja selle monopolistlike praktikate suhtes. kuid samas, härra volinik, me ei tohiks unustada, et energia ja energiaalased suhted nõuavad stabiilsust. me loodame, et uus mehhanism ei takista meid e, heade suhete pidamisest kolmandate riikidega, aitäh! suur tänu, kolleeg Savela. teistele, nüüd anname sõna teistele kolleegidele, palun, kolleeg Frank. aitäh, härra president, härra volinik, ma tahaksin õnnitleda raport raportööri, meie kolleegi Karinšit selle keerulise raporti eest, tegemist on väga äh, tundlike läbirääkimistega energia valdkonnas Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel. Ähm, me peame kiirelt äh, läbi viima siin äh, otsustavaid samme ja me rõõmustame komisjoni pragmaatilise lähenemuse üle. Ähm, Euroopa Liit ei liigu piisavalt kiiresti edasi, kuid me liigume siiski edasi me impordime tugevalt energiat ning me vajame strukturaalset lähenemist teatud kolmandate riikide suhtes, kes meid energiaga varustavad. et meil peab olema siin põhjalikum arutelu selleks, et põhjalikumalt anda Euroopa Komisjonile energialepeid puudutavat info, infot, samas pidades kinni subsidiaarsuspõhimõttest valitsustevaheliste kokkulepete teemaline kokkulepe aitab arendada energiaturgu ning ennetada ka probleeme, mis puudutavad energiatarneid. mul on hea meel, et praeguses kokkuleppes ei ole mingisugust sunduslikkust, mis puudutab aitab energiaettevõtteid, sest praeguses kriisiolukorras on meil vajaline, vajalik soodustada konkurentsivõimet, toetada oma ettevõtteid ja me ei tohi neile peale sundida mingisuguseid äh, karme reegleid, aitäh. aitäh, äh, kolleeg Franco, palun. kolleeg Baltšiitis üks minut Äh, kolleeg ei ole seega siin, seega annan äh, sõna äh, kolleeg Jürgile. suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid. energiatarned on enamikus Euroopa Liidus garanteeritud kolmandate riikide poolt, kuid me ei äh, ole siin äh, silmas pidanud äh, seda, et meie oleme siin üsna nõrgas positsioonides võrreldes oma partneritega, meil ei ole vajalikku infot, ja kui me ei astu vajalikke samme infovahetuse osas, siis ei tohi me imestada selle üle, kui äh, tugevamad meist meile oma tahet peale sunnivad. kallid kolleegid, info jagamine liidu tasandil on tingimus ilma minneta me ei saa nendele jõududele vastu astuda, me peame välja töötama liikmesriikide vahelise strateegia, et äh, arendada energiaturgu, energiatarnete kindlus äh, on, peab olema tagatud Euroopa Liidu tasandil, sellepärast on meie jaoks oluline, et komisjon äh, osaleks aktiivselt selles töös ja mul on ka hea meel õnnitleda raportööri aitäh, nüüd äh, kolleeg Tikao, üks minut. aitäh, härra volinik komisjon ja liikmesriigid peavad tagama selle, et Euroopa Liidul on liik-, liikmespäev erin-, liik-, ligipääs erinevatele energiaallikatele, et tagada energiatarnete turvalisus see on vajalik e, Euroopa majandusliku ja sotsiaalse arengu tagamiseks ning ka konkurentsivõime tagamiseks. turu toimimise optimeerimine Euroopa Liidu siseselt on eesmärk, mis e, puudutab just tihedalt seda e, teatist ja valitsusvahelisi kokkuleppeid. ma arvan, et liikmesriigid peaksid omama teatud juhist mis puudutab läbirääkimisi selleks, et tagada Euroopa Liidu õiguse järgimine energiatarnete teemal. liikmesriikide palvel peaks komisjon tagama ka tehnilise abi läbirääkimistel ning valitsuste vaheliste kokkulepete sõlmimisel. aitäh, proua Tiko. palun nüüd proua Jooden suur tänu. Ehm, Euroopa elektri- ja gaasiturg me oleme nõukogult juba saanud selleteemalisi dokumente, kuid miks on nõukogu keeldunud nendest kokkulepetest, kas see on arusaamatus või on siin monopolide huvid mängus, väga huvitav on jälgida, kuidas seda, neid õigusettepanekuid koheldakse, tavaliselt räägitakse lisandväärtusest, siis räägitakse põhimõtetest, teatud poliitikavaldkondade väljaarendamisel ja siis, kui hakatakse mm, dokumente koostama, räägitakse sellest, kuidas põhimõtteid äh, kanda õigusaktidesse ja iga õigusakt tähendab liikmesriikide suveräänsusest loobumist teatud määral, kui liikmesriigid ei soovi seda teha ning küsimus on äh, sama selle dokumendi puhul küsimus on teatud mehhanismi loomises ja mitte tegelikus kontrollis liikmesriikide tegevuse üle. õigusakt on üsna nõrk, kuid vähemalt aitab see järelevalvet teostada energiaturu üle, see on ainult algus ja tulevikus peaks see mehhanism olema tugevam kui selleks vajadus ilmneb. ühtse energiapoliitika arendamiseks on vajalik, et me selle dokumendi kindlasti heaks kiidaksime, aitäh! suur tänu, härra. palun nüüd kolleeg Carvalho. härra president, härra volinik, ma tahaksin kõigepealt õnnitleda raportööri ja ma õnnitlen teda selle eest, et ta on suutnud kompromissile jõuda. see on vähem ambitsioonikas kui eelnev äh, ettepanek, kuid vähemalt on tegemist edasiliikumisega. energiapoliitika valdkonnas, ma arvan, et tõepoolest on vajalik sisse viia ähm, valitsusvahelisi kokkuleppeid puudutav režiim. ma arvan, et me peaksime tugevdama komisjoni rolli ning oluline on see, et komisjon osaleks läbirääkimistes kolmandate riikidega. samuti peaks komisjon saama kontrollida kokkulepete vastavust Euroopa Liidu õigusele ma arvan, et meie poolt on oluline ka anda läbipaistvat teavet nende lepete kohta, sest me peame tagama, et nad oleksid tõepoolest Euroopa Liidu õigusega kooskõlas ning see on üks põhilisi Euroopa Liidu äh, kohustusi. ma arvan, et see lepe on, et see dokument on samm edasi äh, läbipaistvuse suunas äh, energia valdkonnas, ma arvan, et see on oluline energiaturu välismõõtme tugevdamisel. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg äh, Benston pooleteiseks minutiks. suur aitäh selle eest, et te mulle kõneaega andsite. Euroopa idapoolsed riigid äh, on äh, minu äh, arvates keerulises olukorras ei ole saadus see, et on eh, tugev link eh, Gazpromi ja Vene poliitilise maailma vahel ja eh, ma arvan, et praegune praktika õõnestab meie siseturgu, see tähendab seda, et Euroopa siseturg ei ole nii läbipaistev, kui ta peaks olema, me peame selle olukorra lõpetama, kui me räägime ähm, gaasitarnetest kolmandatest riikidest. see kõik peab alluma reeglitele, mis vastavad siseturu eeskirjadele ja e, see peab tooma kasu e, Euroopa tarbijatele e, ma arvan, et me peaksime hääletama selle leppe poolt, sellepärast et see on parem kui status quo, see on edasiminek, aga kolme aasta pärast peame seda kõike veel väga hoolega läbi vaatama, aitäh! suur aitäh, härra Benson, teile ja nüüd pooleteiseks minutiks härra Markintševitš. lugupeetud äh, president, lugupeetud volinik. Äh, viimase aastakümne gaasikriisid on näidanud meie haavatavust, tõsi on see, et tarvitusele on võetud mitmeid meetmeid selleks, et äh, tagada tarnekindlus ning mõningaid meetmeid on võetud selleks, et luua ühisturg teabevahetuse ettepanek on midagi, mis tuleb muuta täpsemaks. läbirääkimiste eh, jooksul Poola ja Venemaa vahel eh, oli komisjonil teha teatud märkusi eh, teatud tingimuste vastu, millega tulid välja tarnijad. Poola on võib-olla üks vähestest riikidest Euroopa Liidus äh, kus on juba paigas väga tõhus äh, vahetusmehhanism. meil on sätted, mis võimaldavad äh, äh, saada ka komisjonipoolse heakskiidu piiriüleste lepete puhul. praegu me peame läbirääkimisi Kaspia merepiirkonnaga ning komisjon teostab järelevalvet ka selle üle. meie turgu ei tohi õõnestada äh, vastutustundetud otsused ja seetõttu tulekski see teabevahetus paika panna ning komisjon peaks äh, olema teadlik erinevatest läbirääkimistest äh, ja äh, lepetest. suur aitäh teile, härra Markinkevitš ja nüüd saab sõna härra Mesaros. Teil on poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud volinik, oluline on see, et et äh, meil oleksid stabiilsed majandussuhted ja eriti äh, oluline on see energia valdkonnas. Äh, meil on vaja hästi toimivat energiaturgu, selle kolmanda energiapaketiga ähm, äh, seotakse lahti teatud riikides energia tootmine ja ülekandmine. Euroopa Liit äh, Äh, katab kuuskümmend protsenti oma äh, maagaasivajadustest äh, impordi läbi, aga kahe tuhande üheksanda aasta gaasikriisi käigus nägime väga selgesti, kui haavatav on meie gaasitarne valdkond. me peame saama energiat taskukohase hinnaga, see on tarbijate jaoks väga oluline. meil on nüüd rahvusvahelised lepped kolmandate riikidega, mõnikord on tegemist lepetega, mis mõjutavad ka siseturgu Euroopa Liidu äh, toimimise jaoks on vaja läbipaistvust ja tõhusust, äh, energiaturu kogemus on näidanud, et komisjoni osalemine läbirääkimistel äh, kolmandate riikide ja liikmesriikidega aitab positiivselt kaasa nendele läbirääkimistele ning see saab panustada sellesse, et siseturureegleid austatakse ning et reegleid ei rikutaks. suur aitäh, härra Metsaros, teile ja nüüd toimub veel vaba mikrofoni voor annan äh, sõna proua Peseskule, palun. suur tänu, härra president. praegu on Euroopa sõltuvuses energia impordist ja see maksab ju Euroopa Liidule nelisada miljardit eurot aastas. selleks, et seda nõrkust vähendada ja tugevdada tarnekindlust, on meil vaja äh, allikaid võimalikult mitmekesistada ning äh, energiajulgeolek sõltub Euroopa Liidu konsolideeritud välispoliitikast. mis puudutab Rumeeniat, siis me oleme priviligeeritud seisus äh, nii geograafilisest kui geopoliitilisest seisukohast lähtudes, sellepärast et et äh, me võime siin ähm, tagada suures mahus äh, energiajulgeolekut äh, tänu oma geograafilisele positsioonile ning ähm, meil on siin näiteks Nabucco torujuhe, mille suhtes meil on priviligeeritud positsioon. me peame tugevdama oma koostööd teiste liikmesriikidega, aitäh! suur aitäh ja vaba mikrofoni vooru lõpuks saab sõna proua Otsa Veela. suur aitäh, lugupeetud president äh, härra Kaarins, äh, palju õnne teile selle raporti puhul. tegemist on väga mõistliku raportiga, mul on küsimus volinikule. Äh, selles protsessis, kus vaadatakse üle riikidevahelisi leppeid, on komisjoni välisasjade üksus olulist rolli mängimas, on see nii või mitte? mina äh, arvasin tegelikult, et äh, energia peaks jääma välispoliitika reguleerimisest väljaspoole. Äh, tegemist on teemaga, mis nõuab pikaajalist lähenemist. suur aitäh, kolleeg Savela, teile. sellega me oleme lõpetanud vaba mikrofoni vooru. ja ma arvan, et et äh, proua Tavela, volinik saab teile nüüd kohe vastata. suur aitäh, härra president, lugupeetud daamid ja härrad mul on väga hea meel sellepärast, et fraktsiooni üleselt on siin laiapõhjaline toetus olemas. me kõik peame eh, tegema ühistööd selleks, et meie siseturgu tugevdada. kui me nüüd räägime primaarenergia ostmisest ja tarnest, siis meie seisukoht on selline, et me peame tagama siin suurema läbipaistvuse, konkurentsi ja eh, parema konsultatsiooni ma olen nõus eh, selle kriitikaga, mis siin on kõlanud Äh, nõukogu aadressil äh, seoses sellega, et tema osalus ei ole olnud siin väga konstruktiivne. nõukogu palus komisjonil teha ettepanekuid selle kohta, kuidas väline energiapoliitika äh, võiks paraneda, kuidas seda ühis, ühiselt saaks parandada, aga kui me rääkisime hindamisest või rakendamisest, või nende eh, soovimatusest eh, rakendada seda, mida komisjon on ette pannud, siis on olukord muutunud väga keeruliseks. oluline eh, oli sellele tulemusele jõuda. me pidime hoogu juurde saama, et seda kõike suuta teha, teatud sammud olid juba tehtud äh, nõukogu ja parlamendi vahel ja nüüd äh, me hakkame neid rakendama. me anname kindlasti teada ka seda, kuidas see kõik praktikas ellu rakendub ja kahe ja kolme aasta pärast äh, teeb komisjon ettepanekuid selle kohta, kuidas seda välist energiapoliitikat oleks võimalik parandada proua, eh, teie küsisite eh, mult selle kohta, eh, kuidas väline energiapoliitika ja mm, on seotud üldise välispoliitikaga. mul on väga head töösuhted proua Ashtoniga ja me koordineerime oma tegevust. tavaliselt on olukord selline, et energiapoliitika, kui me räägime suhetest kolmandate riikidega, eh, siis eh, on vaja järjekindlust, aga tuleb arvestada ka mm, boikottidega, näiteks on Iraani eh, naftatarned peatatud, Kreeka ja Hispaania on olnud probleemides selle äh, keeluga seoses, sellepärast et äh, nendest riik, nendesse riikidesse imporditi väga palju äh, Iraani naftat. aga selge on see, et kui meil on järjepidev poliitika või kui me tahame järjepidevat poliitikat Iraani puhul, siis me ei saa eristada energiapoliitikat välispoliitikast, kui me räägime tõesti sellisest riigist nagu Iraan tavaliselt on olukord selline, et Energia peadirektoraat on juhtiv peadirektoraat eh, sellistes küsimustes. ning eh, me ei taha ilmtingimata välissuunaliste energiapoliitikat näha välispoliitika alajaotusena siin küsiti ka Nabucco kohta ja selle kohta, kuidas me saame juurdepääsu uutele allikatele. ma olen täiesti veendunud, et alates aastast kaks tuhat kaheksateist jõuab meieni äh, nafta Aserbaidžaanist uue torujuhtme abil ning see on üks lahendustest lisaks Venemaa, Norra ja meie omad ressursid Hollandis äh, Ühendkuningriigis, eh, see on Euroopa, Euroopa turul juba olemas. ja seetõttu me oleme üsna kindlad selles, et eh, Nabucco liini küsimus eh, leiab lahenduse veidi aja pärast, aga küsimuse all on see, et kas me saame gaasi ka Iraagist ja Türkmenistanist äh, selleks, et lõunakoridor oleks äh, samasuguses seisus kui äh, meie suhted äh, Venemaa, Norra ja teiste riikidega, kellega meil juba pikki aegu suhteid olnud. suur aitäh, lugupeetud volinik Oettinger teile ja arutelu lõpetuseks annan sõna raportöörile. suur aitäh, lugupeetud president, mina tahaksin kõigepealt tänada kõiki, kes selle raporti kallal on tööd teinud eriti tahaksin tänada variraportööre, kes kolmepoolsetel kohtumistel meiega koos käisid ja me saavutasime seal selle, mis me saime saavutada. ma tahaksin tänada ka Taani eesistumist ja ka Euroopa Komisjoni. kui see kõik nüüd kokku panna, siis äh, meenutagem seejuures seda, milline on meie kui poliitikute peamiseks äh, ülesandeks selles valdkonnas. meie peame mõtlema tarbijatele energiatarbijatele. me peame tagama parema konkurentsi ja madalamad hinnad ja loomulikult ka õiglasemad hinnad see siin ei ole täiuslik dokument, kuid tegemist on olulise esimese sammuga, mis loob teabevahetusmehhanismi. ja see loob seadusandliku aluse tulevaseks äh, ühiseks äh, Euroopa turuks. on ka neid inimesi, kes meid kritiseerivad, kes tahavad saada rohkemat, kes tahavad täiuslikku määrust. aga me peame meeles pidama seda, et äh, seaduste parandamisel ja kõiki seadusi on võimalik parandada, on vaja meil selleks tööks alust, meil on vaja alusmäärust ja äh, see on heaks võimaluseks äh, see dokument vastu võtta ja äh, hakata ehitama äh, vundamenti tulevikuks. loomulikult me saame hiljem oma tööd veel parandada, suur aitäh tehtud töö eest ning ma kutsun teid kõiki üles selle dokumendi poolt homme hääletama, aitäh! suur tänu, härra Karins! sellega lõpetame arutelu selle raporti üle, hääletamine toimub homme keskpäeva ajal. sotsiaaldemokraadid on äh, nimetanud äh, äh, ametisse komisjoni liikmed ning see lisatakse protokolli, kui